vastuväiteid ei ole, siis me kinnitame need. neljapäeval allkirjastan ma koos nõukogu presidendiga viis õigusakti, mis võeti vastu äh, vastavalt äh, menetlusele lähtuvalt parlamendi kodukorrast reeglist number seitsekümmend neli ja need nimed äh, avalikustatakse ka siin protokollis